teema arutelu. hääletamine toimub järgmisel osaistungjärgul. meie tänane järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused teemal Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents ja rahvusvaheliste telekommunikatsiooni eeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine. tere tulemast Küprose eesistujale ja annan sõna minister Lukas Lukale. ma tänan. lugupeetud saadikud. rahvusvaheline telekommunikatsioon seondub rahvusvahel, on pigem rahvusvaheline teema kui siseriiklik teema aga ITR-id, need rahvusvahelised telekommunikatsioonieeskirjad on otseselt seotud eh, Euroopa Liidu agiga ja elektroonilise eh, kommunikatsiooniga Euroopa Liidus ja tähtis on tagada, et mis tahes eh, eeskirjade muutus rahvusvahelisel areenil Dubai rahvusvahelisel telekommunikatsiooni maailmakonverentsil ei tohi kuidagimoodi vastuollu sattuda meie agiiga ja tähtis on ka äh, Eh, hea seista selle eest, et Euroopa Liidu tuleviku agi arendused ka eh, selle maailmakonverentsi otsustatuga vastuollu ei satuks. ma tulin siia, et kinnitada teile, et nõukogu eh, mõistab väga hästi neid kahte eesmärki, mis maailmakonverentsi ees maailmakonverentsiga seoses meil on, tuleb ära hoida ja vastu seista mis tahes vastuolule Euroopa Liidu acquis ja selle konverentsi otsuste vahel ja tuleb tagada, et Euroopa Liidu acquis saab edasi areneda nii, nagu meie seda vajalikuks peame. kakskümmend seitse liikmesriiki, kes osalevad eh, telekommunikatsiooni maailma konverentsil eh, täisliikmetena ja eh, saadavad selle sõnumi ülejäänud saja kuuekümne kolmele osalisriigile maailmakonverentsi korraldavale Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidule, ITU-le. ja tähtis on tagada, et selle maailmakonverentsini tulemused kajastaksid Euroopa Liidu kohustusi ja prioriteete. nagu te teate, ettevalmistustöö selliseks konverentsiks on väga keeruline, see on mitmetasandiline ja eh, eriti tähtis Euroopa Liidule on ITU töörühm ja samuti Euroopa Postiside ja Telekommunikatsiooni Administratsiooni töö. meie oleme aktiivselt osalenud selles ettevalmistusprotsessis, mida need organisatsioonid teevad ja oleme kaitsnud seal oma seisukohti. komisjon paraku maailmakonverentsil ei ole täisliige, vaid vaid vaatleja. täisosalus on ainult lubatud eh, Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu liikmesriikidele, seda vastavalt ITU eeskirjale, aga selleks, et komisjon saaks Euroopa Liidu eesmärke taotleda maailmakonverentsil, me palume, et maailmakonverents lubaks seda, et komisjon tuleb kohale vaatajana ja nõuandjana. ehkki selline staatus ei lubaks Euroopa Liidul ja komisjonil eh, pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu nimel, samas komisjon saab küsida äh, paluda sõna ja jagada informatsiooni eh, nendes küsimustes, mis on aktuaalsed Euroopa Liidu seisukohtadele. see tähendab seda, et komisjon selles mõttes saab osaleda eh, konverentsi töös. Eh, Küprose eesistumise päris algusetapis oleme arutanud komisjoni ettepanekuid ja need leidsid täielikku toetust nõukogus. nimelt, et tuleb ära hoida ja vastu seista mis tahes vastuolule Euroopa Liidu aki eh, ja eh, maailmakonverentsi otsuste vahel ja tähtis on tagada, et Euroopa Liidu aki saaks nii areneda, nagu meie tahame. ja komisjon tegi tollal ka ettepaneku, et Euroopa Liit, keda esindab komisjon, eh, peab ka saama läbi rääkida ITR-ide üle Dubais. saame, saaksime ka kaasa lüüa rahvusvahelise telekommunikatsiooni eeskirjade aruteludel, aga paraku äh, ITU eeskiri ei luba meil olla täis läbirääkimiste osaliseks. nüüd, kas me oleme samas äh, vaatlejana osalemist ITU reeglid lubavad nii et ma rõhutan, nõukogu mõistab, et komisjon peaks tutvustama Euroopa Liidu seisukohti seal, aga me peame eh, nüüd ära ootama. ja tahaksin rõhutada järgmist, nõukogu mõistab väga hästi et komisjon peab avaldama Euroopa Liidu seisukohti seal, aga ainult Euroopa Liidu liikmesriigid saavad ettepanekute üle läbirääkimisi pidada, nii näevad ette ITU eeskirjad ja meie ei saa siin midagi muuta. aga tähtis on see, et komisjon ja liikmesriigid teeksid tihedat koostööd selleks, et tagada, et Euroopa Liidu seisukohad saavad korralikult ja järjekindlalt kajastatud Dubais ja ka õigeaegselt tutvustatud, et me saaksime eh, tugineda Euroopa Liidu liikmesriigi delegaatide kollektiivsele teadmistele. tähtis on ka tõhusalt koordineerida koha peal meie tegevust selleks, et reageerida õigeaegselt ja tõhusalt nendele paljudele ettepanekutele, mida ITU liikmed kavatsevad ette välja tuua. ja eesistumaa Küpros on koostanud ka ettevalmistava dokumendi, mida nõukogu on juba analüüsinud ja eesmärgiks on kahekümne seitsme liikmesriigi jõupingutusi koordineerida mm, omavahel ja ka komisjoniga. ja kahekümne kuuendal novembril Brüsselis eesistuja Küpros ja komisjon äh, korraldavad kohtumise liikmesriigi delegatsioonidega, kes lähevad Dubaisse selleks, et juba põhjalikult arutada, kuidas tagada praktiline koostöö ja kõige paremini konverentsil kaitsta Euroopa Liidu huve. ma loodan, et minu vastused eh, eh, rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverentsi menetluse kohta eh, on nüüd piisavalt kajastamist leidnud vastuseks teie küsimusele. nüüd sisu juurde. kõigepealt interneti reguleerimine ja interneti sisu pakkujatelt tasu võtmine. kui eh, konverentsil otsustatakse, et ITU peab saama reguleerida Internetti ja telekomi operaatoritel saab olema võimalik sisupakkujat liikmetel tasu nõuda, siis eh, on see vastuolus meie seisukohtadega. ja selline tulemus ei ole kuidagi kokku sobiv Euroopa Liidu praeguse akiiga või aki tulevaste arengutega. ja Euroopa Liidu ühine seisukoht mm, peab kajastuma ka meie esialgsetes pakkumistes mm, ja lõpetuseks ma tahaksin ühe tähelepaneku tuua. kui aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa ITR-id, rahvusvahelise telekommunikatsiooni eeskirjad loodi, siis oli tegemist traditsiooniliste sihtotstarbeliste kanalitega, mille jaoks eh, need eeskirjad loodi. nii et eraldi võrgud olid eraldi teenuse tarvis tollal, aga tänapäeval on tegemist ühtse infrastruktuuriga, mis tugineb internetiprotokollidega ja selle kaudu pakutakse kõiksugu eh, teenuseid, kas eh, videoteenuseid või andmeteenuseid või kõneteenuseid ja tegemist on just ühe, ka ühe seadmega ja e, mobiilside ja võrgustikud on üha enam ülekoormatud, sest väga tihe liiklus toimub nende kaudu, eriti videote liiklus ja kõik e, sellised uued arengud on suureks väljakutseks tänapäeva sidesüsteemidele ja ka nendele eeskirjadele, mis nende süsteemide talitlust reguleerivad. ja see on probleemiks nii arenenud maailmale kui ka arengumaailmale ja komisjon kinnitab, et ta tagab, et maailmakonverentsi tulemus oleks ikkagi täies vastavuses Euroopa Liidu agiiga ja Euroopa Liidu eesmärkidega laiendada digitaalmajandus Euroopa Liidus edasi. Eh, suur aitäh nõukogule. järgmiseks volinik Tajani, palun lugupeetud äh, president, lugupeetud saadikud, ma asendasin täna volinik Nelli Kruusi. internet, mida me praegu kasutame, on arenenud äh, tänu sellele, et on hinnatud äh, loovust ning andeid selles valdkonnas ning seetõttu on saanud internetist majanduskasvu allikas nii Euroopas kui mujal maailmas järgmisel rahvusvahelisel äh, telekommunikatsiooni maailmakonverentsil Dubais inter-, äh, võib-olla viiakse sisse äh, läbivaadatud kokkuleppe alusel uued reeglid. nimelt interneti kuritarvitamine kasutamine võib ohtu seada äh, selle, mis on saavutatud kasvuvaldkonnast tänu internetile. see puudutab andmete liikumist, sellega kaasnevad uued kulud, äh, see vähendab ka võimalust uusi ettevõtteid tuua, see ei ole meie tööstuse äh, huvides lämmatada interneti mm, võimalusi Dubai eh, konverentsil osalejad ilmtingimata ei jaga meiega samu väärtusi ning inimõig-, ning eh, inimõigustest pea samamoodi kinni. Eh, seeläbi võidakse rikkuda eraelu kaitset ning samuti alla suruda poliitilisi erimeelsusi. seega me taunime taolisi ettepanekuid, seetõttu Euroopa Liit peab olema selle vastu äh, Te praegust äh, tele, rahvusvahelist telekommunikatsiooni puudutavat reguleerimist laiendatakse, eriti mis puudutab just äh, andmevoogude kontrolli. komisjon valmistab konverentsil osalemist ette ning äh, me eeldame, et arutelud saavad olema väga keerukad Dubais, võttes arvesse, millised on teiste riikide seisukohad ning millised on nende ootused uue kokkuleppe osas aga paljud riigid on äh, samal arvamusel kui Euroopa Liit ning ma olen optimistlik selles osas, et äh, liiga suurte piirangutega äh, regulatsioone tuleks vältida. tähelepanelikkus ja meie töö koordineerimine ning eeltöö on hädavajalikud Euroopa Komisjon tunneb headmeelt selle üle, et Etno-Euroopa telekommunikatsiooni liit Euroopa Ostiside Telekommunikatsiooni administratsioonid eh, ütlevad, et eh, taolistel kitsendavatel meetmetel ei ole oma kohta rahvusvaheliste telekommunikatsiooni reguleerivates lepingutes. komisjoni ettepanek eh, nõukogu otsuseks, mis põhineks Euroopa Liidu ühisel otsusel rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverentsi jaoks, kiideti heaks teisel augustil kaks tuhat kaksteist ja see edastati samuti nõukogule ning parlamendile. meie seisukohaks on see, et igasugused muutused, mis viiakse sisse rahvusvahelise telekommunikatsiooni eeskirjadesse, ei tohiks mõjutada meie sise-eeskirju ning ei muudaks nende tähendust komisjon ning Euroopa Liit on arvamusel, et tegemist ei ole õige kohaga, kus tuleks välja töötada äh, ka äh, komp-, kompenseerimise ning tariifide süsteem. kuna ei ole erieeskirju äh, interneti ning telekommunikatsioonide kohta Euroopa Liidus, see võimaldab meile algatusi teha interneti neutraalsuse vallas, mis meie meelest on vajalik liikmesriigid peatselt kiidavad heaks läbivaadatud versiooni sellest ettepanekust, mis eesistuja on koostanud. komisjoni liikmesriikide to-, äh, komisjon loodab, et meie sisuliselt toetaks ning et igasugused algatused, mis takistavad äh, interneti tulevasi arenguid, äh, läbi ei lähe, sellepärast et tegemist on avatud platvormiga, seetõttu komisjon soovib väljendada oma kahetsust selle üle, et liikmesriigid ei ole suutnud veel jõuda kokkulepped institutsiooniliste küsimuste üle, mis puudutavad Euroopa Liidu esindatust äh, vastavalt Lissaboni lepingule. Euroopa Liidu selge ja tugev hääl on hädavajalik selleks, et tagada positiivsed tulemused läbirääkimistel Dubais. seetõttu komisjon teeb kõik selleks, et kaitsta Euroopa Liidu seisukohti Eh, teeb seda võimalikult jõuliselt läbirääkimistel eh, rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverentsil, suur aitäh! Eh, aitäh, asepresident Tajani! järgmiseks fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei poolt proua Sabine Verhaien, kaks minutit, palun. president, detsembris rahvusvaheline telekommunikatsiooni maailmakonverents eh, hakkab välja töötama uusi standardeid ja neid arutama. seni ITU pidi kokku leppima koostööliitlusvõime standardides Hiina, Venemaa, Jaapan on avatud eh, ka muutustele ja tuua interneti infrastruktuur ITR-id alla, me oleme sellele vastu. tarvis on tagada teabe- ja arvamusvabadus ja me ei taha, et mingeid piiranguid või interneti potentsiaalile hakataks seadma äh, takistusi. on suur potentsiaal eh, kultuuri edastamiseks Eesti vahendite kaudu. me peame vaatama demokraatlikke struktuuri ja interneti rolli nendes. ka VKE-d saavad avada enda jaoks uusi turge internetti ära kasutades. kutsuksime üles komisjoni mitte laiendama interneti juhtimise rakendusala. üks eesmärke on avatud internet koos inimõiguste ja põhivabadustega mis võimaldab ka majanduspotentsiaalil õitseda. tarvis on huvirühmade põhist lähenemist äh, tahaksin kutsuda üles komisjoni ja nõukogu jõudma ühtsele lähenemisviisile. me peame vaatama nii arengupotentsiaali kui ka vabadusi ja neid omavahel tasakaalustama aitäh, järgmiseks äh, sotsiaaldemokraatide poolt äh, härra Golfin. suur tänu. parlamendis me takistasime fakta vastuvõtmist mõni aeg tagasi ja me oleme äh, pidevalt hääletanud vabaduse ja interneti avatuse poolt. Äh, kui vaadata rahvusvahelise telekommunikatsioonikonverentsi detsembris, siis me peame säilitama oma tugevad seisukohad. Euroopa Liit äh, võiks vastu võtta ühisseisukohad juba komisjoni poolt äh, välja töötatud heal ettepanekul. me oleme valmis äh, osalema läbirääkimistes Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu raames selles organis on äh, erinevaid riike erinevate huvidega. internet on tänapäeval võimas vahend, on palju riike, kes tahaksid seda kontrollida, äh, sest äh, nad kardavad, et inimesed kasutavad internetti oma vabaduse eest võitlemiseks. meil on näiteid riikidest või organisatsioonidest, kes tahavad kehtestada interneti kontrolli, näiteks ärimudeli muutmine ja selle kallimaks muutmine ja monopoolsemaks muutmine. me oleme kuulnud äh, riikidest, kes soovivad luua äh, liikmesriikide internetti, see on, äh, see ei ole võimalik, see on vastuolu. ja Venemaa on teinud väga võimukaid ettepanekuid, leides, et näiteks riikidel peaks olema suveräänne õigus internetti reguleerida ja et kui me ütleme, et liikmesriikidel peaks olema õigus eh, juhtida ja hallata Internetti oma liikmesriigi territooriumil, mida see tähendab? mida tähendab oma territooriumi piires Internetti reguleerida? Eh, et liikmesriikidel peaksid olema võrdsed võimalused internetidomeenide ja nimede üle otsustamisel. see ei ole võimalik ja seepärast me soovimegi Euroopa Liidu ühispositsiooni ja Euroopa Komisjoni väga tugevat kaasatust selle teema arutamisse. aitäh, Alde nimel äh, proua Saake, kaks pool minutit. suur aitäh president, me oleme palju kuulnud siin reeglitest, ma tahaksin aga laiemalt välja tuua konteksti, milles me seda resolutsiooni üldse arutame. internetitehnoloogia on muutnud inimeste elu maailmast, neil on võimalus juurdepääsuks infole, enda väljendamiseks näiteks äh, inimõiguste rikkumiste teemal, aga see pakub ka ettevõtjatele äh, väga huvitavaid võimalusi tehnoloogia abil on võimalik esitada väljakutseid monopolidele äh, sellise võimu suhtes, mis tavaliselt on valitsuse ja meedia käes, samas me peame olema ettevaatlikud, et ei tekiks selle käigus mingeid uusi monopole. revolutsioonilised muutused ei teki kunagi ilma, et olemasolevate huvide omanikud protesteeriks. ettevõtjad ja valitsused soovivad kontrollida inimesi äh, ra-, hargmaised firmad on üks uutest areenidest selliste lahingute pidamiseks. IDU võib-olla on olnud tehniline organisatsioon äh, nende standardite reguleerimiseks, aga neid standardeid tahetakse üha rohkem kasutada äh, poliitiliste äh, avalduste tegemiseks ja <clears throat> liikmesriigid tahavad seda oma kätte saada. püütakse lämmatada sõnavabadust küberjulgeoleku loosungi all <clears throat> soovitakse lämmatada sõnavabadust äh, juhtudel äh, teemadega seoses, mis on kriminaliseeritud. ja meie resolutsioon tegeleb mitmete olulisemate interneti juhtimise probleemidega. mõned leiavad, et siin on juba iseenesest vastuolu. on selge, et internetist on kujunenud viljakas platvorm ilma erilise regulatsiooni olemasoluta. me räägime rahvusvahelisest äh, telekommunikatsiooni liidust, mis kutsus üles äh, Dubais äh, kutsus kokku Dubais rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverentsi ja tahab ajakohastada regulatsioone, kuna seda ei ole tehtud pikka aega. aga me peaksime olema vastu ja pidama silmas, et ITU soovitused on mittesiduvad dokumendid, mis nii-öelda pakuvad välja head tavad Euroopa Liidu liikmesriikidel kõigil on hääl ja kui me tahame globaalse tegijana tegutseda ja et meie hääl oleks kuulda, siis me peaksime äh, esinema ühel häälel ja me peaksime püüdma võidelda selle eest, et äh, internet on avalik sfäär, kus on tagatud kõik põhiõigused ja vabadused. proua Andersdotter, palun, üks minut. Thank you, chairman ma tänan, kallid kolleegid. ma olen väga rõõmus selle üle, et parlament on võtnud nüüd aja, et arutada eelseisvat rahvusvahelist telekommunikatsiooni maailmakonverentsi. liiga tihti siis, kui langetatakse tähtsaid otsuseid rahvusvahelisel tasandil kommunikatsiooni kohta, võtta, jäävad need kuidagi üldsuse vaateviljast väl-, vaateväljast välja ega saa piisavat tähelepanu. parlament viimasel nädalal on näidanud, et suudab esindada avalikkuse huve rahvusvahelise telekommunikatsiooni alal ja me oleme koostanud resolutsiooni, kus äh, väga selgelt on öelnud, kus äh, on parlamendi seisukohad, kui kõneks on äh, sidetehnoloogiate reguleerimine, me räägime ka läbipaistvusest Äh, maailmakonverentsi protsessides äh, nõukogu juba juhtis nendele probleemidele tähelepanu. ma tahaksin tänada kolleegi kõikidest fraktsioonidest koostöö eest ja ma loodan, et nõukogu ja komisjon võtavad meie ettepanekud kasutusse tulevases töös. ma tänan. nüüd järgmised sõnavõtjad ja alustan härra Höökmargist, kaks minutit härra president, ma arvan, et ollakse üsna ühel meelel siin kojas. komisjon ja nõukogu on ka ühel meelel, et kõige tähtsam ülesanne on kaitsta internetivabadust ja ma arvan, et väga hea, et meil on niivõrd suur üksmeel internetivabadus on eeltingimuseks interneti enda edasiarendamisele ja internetivabadus äh, tähendab äh, sõnavabadust, informatsioonivabadust. internetivabadus on muutnud meie ühiskondi ja muudab neid edasi ja muudab äh, neid tulevikus suuresti ja muidugi eelduseks on, et internet jääb vabaks ja sõltumatuks. me kõik teame, et on palju režiime ja jõudusid, kes tahaksid sellist arengut takistada ja just neil põhjustel, mis ära toodi, nimelt nad kardavad ju sõnavabadust, nad kardavad infot ja sellepärast peab kõik olema väga selge, me peame olema otsustuskindlad Euroopa Liiduga ja kaitsma seda interneti sõltumatust. ja samuti peame tagama, et me ei tooks, e, ei annaks ettekäände võimalust nendele, kes tahaksid sekkuda internetti. tähtis on, et e, e, ei oleks võimalik blokeerida teenuseid ei meil ega kuskil mujal. sest blokeerida tahavad need jõud, need režiimid, kes on sõnavabaduse vastu ja informatsioonivabaduse vastu. aga tahetakse ka internet kui seesugune blokeerida. me näeme samasuguseid muutusi tulevikus, nagu on varasemal ajal toimunud ja kõige tähtsam on, et me kaitseks interneti mis tahes režiimi vastu, kes tahab takistada interneti arengut. nii et ma tunnustan nõukogu ja komisjoni ja fraktsioone, kes on olnud nii otsustuskindlad selles küsimuses. ma tänan ja järgmine on saadik Serakiani, kaks minutit. ma tänan. nagu eh, detsembrikuus eh, juba eh, öeldi, nagu juba öeldi, detsembrikuus toimub rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents eesmärgiga äh, Eh, muuta rahvusvahelisi telekommunikatsiooni eeskirju. Eh, ma olen rõõmus selle üle, mida ütles härra Tajani, ta rääkis tööst, mis on juba ära tehtud. ei saa lubada, et Euroopa Liidus hakkavad eh, sellised võimud mööda hiirima. me teame, et sajad mm, riigid on maailmas, kellel on läbipaistvuse ja sõnavabadusega suuri probleeme ja interneti üks sambaid samas on vabadus, avatus, innovatsioon ja need väärtused on ohtu pandud, on eh, ohus. Eh, ja mõelgem, mida internet saab kõik ära teha majanduse taaskäivitamiseks, kui suuri võimalusi ta saab kõigile luua. ma loodan, et komisjon töötab edasi eesmärgiga, et Euroopa Liit on eh, ühtsel seisukohal maailmakonverentsil. me teame, et on palju ettepanekuid laekunud Dubaisse, tehakse eh, interneti juhtimise vallas eh, ettepanekuid, millega tahetakse interneti neutraalsust õõnestada, nii et internetivabadus on ohus ja eh, samuti on ohus sõnavabadus ja andmekaitse kui valitsus saab pista oma ninamit mitte ainult omaenda andmetesse, vaid oma riigi andmetesse, vaid nendesse andmetesse, mis üle piiri kulgevad mööda võrkusid, siis on see suur samm tsensuuri suunas ja see on Euroopa Liidu põhimõtetega vastuolus. ja nüüd komisjoni asepresident Antonio Tajani, palun. tahaksin tänada esmalt kõiki saadikuid, kes toetavad komisjoni seisukohti ning äh, komisjoni soovi Euroopa Liidule anda üks ühtne hääl, kaitsmaks internetivabadust. mitte ainult meie süsteemi vabadust, vaid ka Euroopa Liidu väärtusi üldse. Äh, proua asepresident Kruusimaaga informeerin sellest arutelust. aga praegune resolutsioon parlamendi poolt võib kahjustada komisjoni poolt tehtud jõupingutusi viimaste kuude jooksul selleks, et saada nõukogult läbirääkimisteks mandaat osalemaks rahvusvahelise telekommunikatsiooni andmekonverentsil. ma tahaksin veelgi rõhutada, et Euroopal on vaja tugevat häält, kui me tahame kaitsta vaba internetti, kus ei oleks kontrolli ja sekkumist. suur tänu, asepresident ja nüüd härra Lukas Luka, palun, nõukogu nimel. ma tänan. ma arvan, et ma kuritarvitasin teie heldust kõneaja jagamisel, aga tahan vaid öelda, et sellised maailmakonverentsid niivõrd olulisel teemal Euroopa Liidu tuleviku jaoks peavad olema meie tähelepanu keskmes ja meil on vaja seal ühtset tugevat häält meil on oma ettekujutus selliste konverentside rollist ajal, mil tehnoloogia ja ka sisu areneb edasi niivõrd kiiresti, me ei tohi tegeleda te, sellise mikrojuhtimisega, aga tähtis on hea seista selle eest, et üldeeskirjad jäävad tehnoloogiliselt neutraalseks. ja ma tänan äh, Euroopa Parlamenti selle huvi eest, mida te üles näitasite maailmakonverentsi vastu ja tänu teile eesistuja toetamise eest. tahan öelda, et me oleme kindlameelsed ja kavatseme kaitsta Euroopa Liidu huve Dubais. ja kõik peab olema kooskõlas Euroopa Liidu agiiga, Euroopa Liidu õigustikuga. tänan. suur tänu, nõukogu ma olen saanud kolm ettepanekut selle arutelu kokkuvõtteks, nii et tänane arutelu siin on lõppenud ja hääletus toimub meil neljapäeval. ja nüüd on meil paus kuni kella üheksani